okay, everybody, we want to make tere hommikust kõigile, me soovime oma aega hommikul väga hästi ära kasutada ja hakkan kohe peale. meil on päevakorrapunkt number kümme käsitlemisel ja tervitaksin siin Mario Trahit ja siinkorral on ta meie ees seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu aasta aruandega peale seda, kui tema on meile seda teemat tutvustanud, siis lähme arutelu juurde. tuletaksin kõigile meelde, et ta esineb meie ees Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu seoses ja palun piirduge oma küsimustes selle teemaga ja ärge puudutage Euroopa Keskpanga teemat, sest äh, see on meie tänane eesmärk. tuletan teile meelde, et tänu meie palvele te, tehtigi vahet ähm, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu rollide vahel. suur tänu, Maarja, palun, sõna on teil uh,. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. lugupeetud liikmed, mul on väga hea meel, et täna teie komisjoni ees seista ja tutvustada teile esimest iga-aastast aruannet, mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu Te olete kõik saanud sellest koopia ja see avalikustatakse just praegusel hetkel. oma kommentaarides ei hakka ma kordama aruande sisu. selle asemel keskendun kolmele põhiküsimusele, mis puudutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tööd viimasel aastal. ja meie töö saab olema ka väga tegus järgneval aastal see puudutab äh, süsteemsete riskide hindamist, makrotasandi järelevalve raamistiku loomine Euroopa Liidus ning äh, keskpika perspektiiviga Euroopa Liidu finantssüsteemi struktuurne areng. vähem kui aasta tagasi hoiatas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, et äh, riskid on muutumas süsteemseks. peale stabilisatsiooni perioodi selle aasta alguses on hiljuti tekkinud täiendavaid volatiilsusprobleeme ja ebakindlused, kuigi mitte sellisel tasandil nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembris. põhimõttelised väljakutsed on alles, minu arvates äh, puudutab see nakkuse piirangud liikmesriikide vahel makrotasandi strateegia edendamine koos fiskaalse konsolideerimisega toetada majanduskasvu ja edendada konkurentsivõimeks vajalike väljakutsetega kohanemist, selleks et tasakaalustust muuta arvestades neid väljakutseid, äh, vaadates seda jätkusuutlikul määral, on tegemist vajalike meetmetega selleks, et finantssüsteem oleks vastupidavam ning finantsteenused peaks toetama majandustegevusi. mikrojärelva-, makrojärelevalve vaatenurgast äh, on nende meetmete hulgas äh, usaldusväärsete mehhanismide loomine rekapitaliseerimiseks ja pankade struktureerimiseks äh, ja probleemide lahendamine Euroopa tasandil varasemalt on ESRB rõhutanud vajadust riiklike ja Euroopa Liidu tasandi ametite reageerimist kiiresti, ambitsioonikalt ja täieliku pühendumusega selleks, et finantsstabiilsust tagada. täna rõhutan uuesti seda üleskutset, vaatamata pingutustele, mis on juba tehtud. laiemas majandus- ja finantskontekstis on finantssektoril ees väljakutseks selleks, et puudutada tekkinud äh, tasakaalustamatust. pankade suhtes on juba teatud määral edusamme tehtud, kuid on vaja teha enamat. ka teistes finantssektorit puudutavates valdkondades on oluline, et Euroopa Liit suudab arendada vastupidavust ja täielikult kinni pidada nendest äh, väljakutsetest ja sellest räägime ka hiljem. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu puudutab äh, pankade suhtes kahte küsimust. kõigepealt tegevused peavad olema korrapärased selleks, et toetada pankade usaldusväärsust ilma tekitamata volatiilsust ja nõrgestamata süsteemi Euroopa Liidu pangandussektori plaanid peavad olema piisavaks selleks, et taastada äh, pankade äh, usaldusväärsus. mis puudutab äh, andmeid, siis paljudes liikmesriikides on välja tulnud üleüldine stabiliseerimine finantssektoris selle aasta esimeses pooles. kuid hiljutised probleemid näitavad, et ebakindlus seoses nende finantstingimustega jätkub, arvestades, et need on seotud Euroopa Liidu pankade bilansiga ning äh, siin on veel mitmeid probleeme. Äh, pidev järje ja hindamine, äh, seire ja hindamine pankade bilansi puhul laiemas mõttes on väga oluline sellega seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on üles kutsunud oma partnereid jälgima finantsjärelevalvet eh, ning eh, tegema seda nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil ning pidevalt koguma detailseid ja konkreetset informatsiooni pankadelt ja teistelt võtmeinstitutsioonidelt ning nendest teada andma Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule nõukogu vaatab läbi hiljutised arengud ning selle mõjud äh, oma kohtumisel juunis. nüüd pöörduksin töö juurde, mis puudutab raamistikku selleks, et tegeleda öö, äh, probleemidega, mis tulid välja kriisi käigus. selleks, et leevendada süsteemseid äh, riske Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomine oli selleks esimene samm, kuid lisaks sellele on vaja luua mikrojärelevalve raamistik nii Euroopa Liidule tervikuna kui ka kõikidele liikmesriikidele. nagu aastaaruandes välja on toodud, siis see on olnud üks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu prioriteete oma loomisest saadik. kõigepealt selleks, et luua vajalikud ennetavad äh, tegevused äh, süsteemsete riskide vastu, on vaja paika panna makrotasandi järelevalvevahendid ja reeglid. jaanuarikuu aruandes rõhutas äh, SRB, millis-, seda, milline on li-, riiklike institutsioonide roll öö, oma initsiatiivil ja tuginedes ka ESRB nõuannetele ESRB nõuannetest lähtuvalt äh, on liikmesriigid välja toonud oma edusammud ja ootame neid äh, äh, vastuseid juunikuuks. põhiõppetund varasemast on see, et need mandaadid peavad olema seotud ka vahenditega tegutseda. makrotasandi järelevalveasutused peavad omama vahendeid äh, selleks, et piisavalt kiiresti reageerida ennetavalt komplekssetele süsteemsetele muutuvatele riskidele. ESRB praegusel hetkel paneb paika, millised on need miinimumvahendid selleks, et makrotasandi järelevalvepoliitikat Euroopa Liidus läbi viia. teiseks väga oluline on tagada see, et makrotasandi järelevalve küsimusi, küsimustega arvestatakse Euroopa Liidu seadusandlust välja töötades finantssektorile. arvestades, et sellistel reeglitel on väga suur mõju finantssüsteemile. sellega seoses tahaksin ma puudutada mitmeid olulisi Euroopa Liidu seadusandlusi, mil, mida ESRB on jälginud. kõigepealt direktiivi äh, eelnõu, mis puudutab kapitalinõude finants äh, CRD, CRR ning äh, määruse ettepanek börsiväliste instrumentidega, kesksete vastaspooltega ning kauplemisrepositooriumitega ehk siis EMIRiga. ning kolmandaks ettepaneku osa, mis puudutab Omnibus kaks direktiivi seoses kindlustussektori reguleerimisega. mis puudutab CRD, CRR-i, siis ma tervitan hiljutisi edusamme, mis see komisjon on teinud, üheskoos ka ning ka nõukogu edusammud, tuginedes komisjoni eelmisel aastal tehtud ettepanekutele Teie töö koos nõukogu tööga annab meile väga head lootust selleks, et luua makrotasandi vahendid selleks, et toime tulla süsteemsete riskidega pangandussektoris. selleks, et abistada teid ja nõukogu CRD, CRR-ga seoses, siis äh, ESRB on edastanud oma põhimõtted, palun kasutage neid selleks, et makrotasandi järelevalve asutused nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil omaksid äh, paindlikke vahendeid ja piisavat äh, reguleerimisala selleks, et kiiresti ja tõhusalt tegutseda, selleks, et vältida süsteemseid riske tulevikus. loomulikult makrotasandi järelevalve puhul on vaja tõhusat koordineerimist ning kaitset potentsiaalsete välistegurite või ähm, ettenägematavate ähm, tagajärgede suhtes. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on valmis täitma oma rolli sellega seoses ning on teinud tööd selleks, et äh, luua ähm, riikliku tasandi makrojärelevalve raamistik selleks, et äh, tegutseda probleemidega, mis äh, lähevad liikmesriigi piirist üle kokkulepe oli oluline samm edasi selleks, et kriisist tulenevatest õppetundidest äh, õppida ning äh, kaitsta Euroopa Liidu finantsstabiilsust tulevikus. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on hakanud ettevalmistusi tegema selleks, et seoses Emiriga neid tegevusi kasutusele võtta. kuid ma pean ütlema, et arvestades äh, Emirit siis see ei puuduta tsüklilisi efekt-, mõjusid äh, teatud teemadel, mis puudutab näiteks keskseid vastaspooli, kliiringut, äh, arvestades neid äh, kohustusi, jätkab ESRB seda, kuidas oleks võimalik neid rakendada makrotasandi järelevalves hiljem. uus regulatiivne raamistik äh, on lõpetamisel, selle osa olulised nüansid puudutavad neid, mis on seotud pikaajaliste tagatistega, neid arutatakse järgnevatel päevadel seoses Omnibus kaks trialoogi käigus ja selles osaleb ka teie komisjon aktiivselt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teab, et eh, nii mitmedki küsimused, mida arutatakse, on olulised makrotasandi järelevalve vaatenurgast eriti uus regulatiivne raamistik Solvency kaks võib välja tuua protsüklilisusega seotud äh, teemad. seda on tunnustanud äh, seadusandja, kes on koostanud äh, mitmeid poliitikavahendeid, mis osaliselt on ka makrotasandi vahendid selleks, et protsüklilisusega toime tulla sellised vahendid on loodud selleks, et anna, anda selged ja objektiivsed vahendid ning arvestatud on omavahelisi mõjusid ning seda, et äh, nende vahendite kasutamisel oleks soovitud mõju. ning lõpetuseks sooviksin välja tuua mõned keskpikad struktuursed arengud, millele pöörab ESRB tähelepanu selleks, et oleks paremini võimalik mõista nende mõju süsteemsetele riskidele ning välja tuua vajalikud poliitilised vahendid vastupidavamaks äh, finantssüsteemiks. ESRB pühe-, pöörab erilist tähelepanu struktuursetele nüanssidele nii traditsionaalses äh, pangandussektoris kui ka varipangandussektoris. enne kui ma nendest räägin, sooviksin puudutada kogu finantssüsteemi, kus on toimumas regulatiivne reform kõikidel tasanditel selliste reformide oluline eesmärk on tagada finantsteenuste pakkumine kogu majandusele. Euroopas on finantssektor olnud traditsionaalselt seotud pankadega, kuid osa sellest võib millal minna teistele, võib-olla vähem reguleeritud süsteemi osadele, võib-olla otsese tulemusena seoses varasema kriisiga või siis ka üldiste standardite muutumisega kui sellised arengud võivad põhimõtteliselt olla süsteemile kasulikud, peab neid ähm, väga lähedalt järgima selleks, et äh, vältida uute probleemide tekkimist, näiteks mis on seotud äh, regulatiivse arbitraažiga. pangandussektoriga tegelemine näitas meile kriisi alguses äh, põhi, olulisi riske pankade struktuurides ning osaliselt äh, on meil tulevikus vaja üle minna parematele struktuuridele, nagu ma juba viitasin. Nendega koh-, muudatustega kohanemine aga on olnud pankadel raske seoses pankade vaheliste ja mitteturvaliste krediiditurgudega. seega on pankadel olnud vajadus uute innovaatiliste rahastus vahendite vahele. me oleme järginud seda üleminekut makrotasandi järelevalve tasandilt selleks, et äh, probleemsed kohad ja probleemsed tegevused ei jääks tuvastamata. tagatud rahastamisega seoses on oluline vaadata seda, milline on pankade roll, kui minnakse liiga kaugele ja kui pankade varadega seoses on probleeme, siis võib põhjustada see ebastabiilsust ning äh, täide võivad minna mõned ettenähtud probleemid. veelgi enam, innovatiivsed rahastusvahendid nagu äh, erinevad sellega seonduvad tegevused võivad mõjutada pank, süsteemi omavahelist seostust ning äh, tekitada probleeme kriisiolukordades. varipangandussektoris seos, seoses tuleb mainida, et tegemist on omavahel väga tihedalt seotud süsteemiga, nagu paljastas meile kriis. varipangandustegevused olid väga suureks osapooleks äh, selles probleemis, eriti arvestades seda, millised on seosed äh, tavapangandussüsteemiga ning vahendajate vahel mis äh, süsteemist tulenesid. otseselt ja kaudselt põhjustasid need ähm, teatud äh, finantsvõimendust teatud majandustes, nii nagu aastaaruandes välja on toodud, siis nõukogu juba tegeleb selle valdkonnaga. näiteks on äh, välja toodud, tuvastatud ja hinnatud rahaturufonde ja, ja selle kohta tuleb, äh, avaldame me oma dokumendi. Euroopa Komisjon on sellele tähelepanu pööranud oma rohelises raamatuses seoses varipangandusega, see avaldati aasta alguses. poliitikavaldkonnast lähtudes süsteemsete riskidega toimetulemine ning varipangandust on vaja jälgida tuginedes ähm, konkreetsetele tegevustele, mis leiavad aset varipanganduse all. finantstegevuste majandusele mõju ehk siis see, et need tegevused toimuvad kõik äh, vastavalt piiratutele võimalustele ning täidetakse kõiki ähm, usaldatavusjärelevalveid, vaatamata sellele, kes neid täide viib või kus. lõpetuseks oluline on vaja tagada üleüldine lähenemine ning rakendamine Euroopa Liidu tasandil nendes poliitilistes nüanssides, milles on rahvusvaheliselt kokku lepitud ja mida paneb ette äh, stabiilsusnõukogu. ning sellega peavad arvestama kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja lõpetaksin rõhutades seda, et need tegevused seoses Euroopa süsteemsete riskide nõukogudega on läbi viidud täielikus koostöös ja kõikide asutustega, eriti äh, mis puudutab nõuandev tehniline, tehnilist koostööasutust ja Euroopa järelevalveasutust ning Euroopa Komisjoni. tänu sellele oleme me tänulikud ja jääme ootama ka tulevast viljakat koostööd suur tänu teie tähelepanu eest! Uh, suur aitäh, Marju! olen kindel, et äh, küsimuste käigus käsitleme ka ajakohasemaid sündmusi, mis äh, võib-olla parlamendiliikmete mõtetes on. kui te kommenteerisite kapitalinõuete direktiivi, siis parlament on juba oma arvamuses pannud sisse palju aruandlusnõudlusi, repo, võlakirjade laenamist ja nii edasi, selleks, et koguda informatsiooni, mis on vajalik selleks, et mõista varipanganduse sektorit ja siis tegeleda ka selle haldamisega. üks varipanganduse vorme on tihtipeale ametliku panganduse sektoris, seetõttu me leiame, et oluline on sellega tegeleda ka pangandussektori regulatsioonis endas. nii et seda me siis teeme ja hetkel meil käivad ka kolmepoolsed läbirääkimised selles küsimuses. esimene küsimus, mis on mul teile, äh, tuleb Pablo Pitiganilt. ma arvan, et küsimused võtame kahe kaupa, e-, et te saaksite täielikult vastata neile ja meie ajakava on ka üsna tihe. esimene küsimus Pablolt ja siis teine Elisalt ja siis äh, saate te vastata. Pablo, palun. suur tänu, Sharon, suur aitäh teile, proua esimees ja lugupeetud härra president. esimest korda räägite te siia ESRB raportis te räägite volatiilsusest ning samuti ebakindlusest, aga mit-, need ei olevat enam samal tasemel kui novembris. kindlasti on olukord aga tõsine ja ebastabiilne ka praegu ja äh, turud karistavad mõningaid riike täiesti ebaõiglaselt riike, kes on täiesti maksejõu, maksejõulised ning kes käituvad vastutustundlikult ning lisaks sellele on võtnud ka vastavaid poliitilisi otsuseid. Hispaania riskipreemium on rekordilisel tasemel, samal ajal kui aga Hispaania valitsus tegeleb väga tõsiselt eelarve konsolideerimisega ning samuti eelarve puudujärgi kontrolli all hoidmisega ning samuti viib läbi struktuurilisi reforme nii et tundub, et ükskõik millised siseriiklikult võetavad äh, eelarve konsolideerimismeetmed ka oleks, siis neist ei piisa selleks, et tagada finantsstabiilsus. vähemasti äh, siis, kui ei ole võimalik kasutada rahapoliitilisi vahendeid, nii et tekib küsimus, et kas turud tegelikult ei karista mitte Euroopa Liitu tegevusitese eest ning selle eest, et Euroopa Liit ei suuda oma liikmesriike kaitsta ning ei suuda kaitsta ka oma valuutat. nii et äh, kas selline tegevusetus just nimelt suurendab selliste süsteemse riski äh, suurust? kui me vaatame minevikku, siis me näeme, et sellistes erakorralistes juhtumites, kui nüüd Euroopa Keskpank on suutnud ka tegelikult tegutseda, on seda süsteemset riski vähendatud, nii et härra Draghi, mida te saate veel teha selleks, et tagada finantsstabiilsus ja milliseid vahendeid peaks võtma kasutusele Euroopa Liidu institutsioonides selleks, et tagada stabiilsus Eurotsoonis, suur aitäh! Right um,, I think we tundub, et meil on suur probleem, meil on üksteist küsimust reas ja aega on tegelikult ainult pool tundi, nii et äh, ilmselt pean küsimused võtma kolme kaupa. Liisa äh, ja Wolf ja tundub, et küsimused on kõik Keskpanga kohta, mitte SRB kohta. Teil on täiesti õigus mitte vastata küsimustele, mis puudutavad Keskpanka. Liisa, palun. suur tänu et olete veel kord tulnud siia meie ette. Teie ESRB eh, e vastutava isikuna peaksite rääkima meile sellest, millises olukorras Euroopa praegu on. nii et te peaksite selgitama Äh, kuidas äh, siin kõiki neid institutsioone hallatakse, nii et tundub, et see kõik on äh, muutunud väga keeruliseks siin kriisiolukorras. kuidas näete te Euroopa Liidu mehhanismide haldamist, kuidas hallata neid nii, et tõesti me oleksime kaitstud ka pankade laenude suhtes ning ka riikide võlgade eest? ühesõnaga, et ei tekiks nii, et probleemid kanduvad ühest institutsioonist teise üle. nüüd Euro-, Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, kas läbi selle oleks võimalik just stabiliseerida olukorda Euroopas ning vähendada riske? nüüd see pädevus, mis teile antud on, kuidas näete teie seda laiemas järelevalve struktuuris? Ulf, palun aitäh! mul on kaks lühikest küsimust. Äh, ESRB ülesandeks, kas see on riskide analüüsimine ja nende eest hoiatamine? Hispaanias on pangandussektor väga suurtes raskustes. oleme sellest rääkinud äh, äh, Financial Timesis äh, nägime hiljuti, et äh, kui meil ei ole mingit riskide ülekandmise liitu, siis meil peaks olema vähemalt pangandusliit, millel oleks äh, ühtne turvasüsteem, selle ettepaneku tegi Barroso ja mina tahaksin teada, kas teie olete huvitatud sellisest heast lähenemisest selleks, et piirata süsteemseid riske aitäh! nagu te näete, siis eh, ilmselt meie peame teid eh, tarkuste allikaks eh, kõikidel teemadel, aga samas siiski peaksid need asjad puudutama süsteemseid riske, nii et nii palju kui saate, kas te saaksite sellele, nendele küsimustele nüüd vastata? kui tohiks, siis ma vastaksin hea meelega kõigile kolmele küsimusele korraga, sest äh, teatud määral sisaldab see vastus tegelikult äh, reaktsiooni kõigile küsimustele. asi on selles. finantskriis, mis neli aastat tagasi, neli ja pool aastat tagasi algas, on muutnud seda, kuidas me näeme riske ja seda otsustavalt ning suurendanud eh, ka seda, kuidas me üritame riskidest kõrvale hoida ja seda üsna dramaatiliselt. asi algas pankadest ja pangandussüsteemist, eh, kapitali tasand mida üldiselt peeti kuni tolle hetkeni kohaseks, selgus, et järsku see niimoodi ei ole. nii et see oli esimene äh, rekapitaliseerimise voor ja nii edasi. siis jõudis asi riikideni, eelarvedefitsiitideni, võla ja defitsiidi tasand, mis varem olid äh, pikema ajaperioodi jooksul äh, vähemalt äh, stabiilseks peetud, ei olnud enam jätkusuutlikud äh, nii pikas perspektiivis ning see aeg, mille jooksul kohandamisi pidi tegema, see lühenes dramaatiliselt ning nõuti tunduvalt radikaalsemaid samme valitsust. sama asi on nüüd äh, toimumas äh, meie europiirkonnaga. see kooslus, äh, see vorm, mis meil oli umbes kümme aastat juba, mida üldiselt peeti jätkusootlikuks, nüüd on selgunud, et see ei ole jätkusuutlik, kui ei võeta mingisuguseid lisasamme ja see annab põhimõtteliselt äh, teile tausta hetkeolukorrale. selle olukorra raames äh, peaksime me küsima, mida peaks keskpank tegema, kas äh, keskpank suudab täita selle vaakume, mis on valitsuste tegevutes, tegevusetuses tekkinud, vastus on ei, see ei ole meie mandaat, kas Keskpank saab täita selle vaakumi, mis äh, on struktuuri mõttes äh, valitsuste tegevusetusest tekkinud. Äh, ei, struktuurireformidel ei ole midagi eriti pistmist rahanduspoliitikaga. ja nüüd jõudes oluliseni, kas keskpank saab täita seda vaakumit, mis on tekkinud europiirkonna juhtimise puudulikkusest, vastus on jällegi ei. nii et küsime siis, mida me praegu saame teha, mis on järgmine samm ütlesin seda ka Euroopa Parlamendis äh, meie viimase EKONi kuulamise käigus, et järgmine samm on see, et meie juhid selgitavad välja, mis on meie visioon teatud lähiaastateks. milline peaks euro teatud aastate pärast välja nägema? mis on äh, see visioon liidu jaoks, mis teil lähiaastate jaoks on? ja ma arvan, et mida varem see täpselt paika saab, seda parem. Te kõik kindlasti mäletate, milline oli tee Rahandusliiduni, te mäletate, et kaheksakümne kaheksandal aastal anti, tuli esimene aruanne, see äh, pani paika selle tee, eesmärgi, lõpp-punkti ja tingimused, mida peab täitma. sama asja peaks tegema ka praegu, tuleks paika panna lõpp-punkt ning tingimused, äh, mis peab ole, peavad olema rahuldatud selleks, et äh, see lõpp-punkt saavutada. ja see on oluline kõikidest seisukohtadest, sest paljudes valitsustes, enamustes riikides on äh, olukord selline, et äh, üritatakse ületada jõge, ollakse vastamisi väga tugevate voolustega ja on jõutud keskele. võitlus jätkub, aga te jõe teine kallas ei paista, sest et äh, seal on udune nagu nii et me palume täna see udu hajutada, voolus jääb tugevaks, on tugevad tuuled, aga lõpp-perspektiiv on vähemalt näha. ma arvan, et see on kõige olulisem panus majanduskasvu, mida saavad meie juhid ja valitsused teha ning see on see panus, millega käib kaasas äh, riigivõlgade äh, langus ning süsteemi riskidest kõrvalhoidmine. siin on olemas ka ajalooline pretsedent. nagu te mäletate, siis meil oli see Rahandusliidu tee väga täpselt paika pandud ja samas aastal üheksakümmend kaks tuli Taani referendum, mis pani selle teekonna Äh, rahandusliiduni küsimuse alla ja koheselt äh, tõusid intressimäärad dramaatiliselt ning nad jäid kõrgeks mitmeks aastaks, kuni see tee jällegi selgeks oli tehtud. ma arvan, et me oleme hetkel jõudnud äh, samasugusesse kohta ja peaksime tegema seda, mida ma ennem välja pakkusin. nüüd visiooni täpne paikapanemine on oluline, et küsimus, järgmine küsimus on, kuidas äh, Äh, sellele suuremale selgusele ka sisu anda, kuidas seda põhjendada ja üks samm, mida me saame teha, ma ei tea, kas see on õige termin, aga seda te defineeriti kui pangandusliitu. ehk siis välja pakutud on see, et meil oleks selline konfiguratsioon, mis põhineb kolmel sambal Euroopa tagatud gar-, garantiiskeem, Äh, lahendusfond ning äh, pangandusjärelevalve suurem tsentraliseeritus. Äh, see resolutsioonifondi küsimus, see on fond, mis peaks rahastama süsteemselt oluliste pankade resolutsiooni, ehk siis kui on selline pank, siis mis on sattunud raskustesse, mida te tahate hoida elus, kõik selle panga osad, mis on äh, olulised äh, majanduse funktsioneerimiseks, näiteks maksete süsteem. Äh, meil on vaja rahastust ja selle resolutsioonifondi üks eesmärk olekski just see. Need on need kolm sammast Äh, kuidas edasised, mille peale edasised sammud äh, toetuvad. ja see peaks vasta-, vastama ka paljudele esitatud küsimustele. suur aitäh! Äh, Ulf, sa tahad veel ühte küsimust küsida ja ma jõuan ka sinuni lihtsalt, et aru saada, kui te ütlete Euroopa, kas te peate silmas Eurotsooni või kogu Euroopat? Need on küsimused, mis on seotud Rahandusliiduga, ehk siis äh, äh, need ei ole Euroopa Liidu probleemid. aitäh, pean teile meenutama äh, Ferrer raportit, äh, mille see komisjon tegi kaks aastat tagasi, oleme detailsemalt äh, seal ka paika pannud, kuidas sellist resolutsioonifondi luua. nüüd on see teistes kohtades muutunud ka populaarsemaks mõnikord äh, tahaksime me, et te teeksite neid asju samal ajal, kui me need ette paneme, aga ma tean, et see ei ole teie süü. järgmised on Epping, Kiigold ja Mattias Tirk, palun. aitäh, proua esimees. Äh, Tax Holding on see, mis äh, on jäänud alles tek-, Texia grupist, kui B pank natsionaliseeriti äh, üksteist koma kuus miljardit eurot kahjumit sai see eelmine kord ja sellest on saanud halb pank. on riike, kes, äh, on inimesi, kes ütlevad, et Euroopa Keskpangast on mingil teatud hetkel saamas halb pank, aga taksi ja see juba, ta juba on. Belgia rahvuspanga, äh, keskpanga sõnul on tõenäoliselt, et äh, taksi taaskapitaliseerimine on vältimatu ning see tuleb varem pigem kui hiljem. minu küsimus on, kas taksi rekapitaliseerimine on vajalik, arvestades selle süsteemset kaalu. teiseks, TAX ja aktsionärid äh, äh, mitte ei äh, eemaldada nüüd pangajuhti, vaid vähendada aktsiakapitali, aktsiakapitali nelja koma ühe miljardi võrra, seda kritiseeriti raamatumistrikina sellekas, et ajutiselt vältida taaskapitaliseerimist, mida te sellistest praktikatest arvate, aitäh? härra Kiigolt, palun Äh, aitäh, Marju, et äh, siia tulite. Äh, olin järelevalvepaketi üks raportöör ja leian, et äärmiselt oluline on see, et meil on siin nüüd esimene aastaaruanne. vaatasin internetis lühidalt seda, mida te olete teinud ning ütlen, et igapäevases praktikas on mul rida häid kogemusi ESRB-ga töötamisel, seadusandlike kaustadega. tänan teid selle eest Te olete seadusandliku protsessi käigus väga tugevaid äh, seisukohti võtnud, äh, omnibus, äh, välisvaluuta laenud, see on teretulnud, aga pean samas tunnistama, et see aastaaruanne on veidike nagu möödalastud võimalus, sest vaadates seda aruannet, mina oleksin lootnud, et me saame sellise täieliku visiooni ESRB-st, finantsstabiilsuse olukorrast ja makromajanduslikest süsteemsetest riskidest see aruanne aga on rohkem aruanne sellest, mida te olete teinud, aga see ei kasuta võimalust äh, äh, anda meile koos numbritega täielikku ülevaadet äh, asjade seisust. tahaksin paluda teil seda muuta ja liikuda järgmisel aastal täielikuma visiooni suunas. ja ehk see siis vahepeal saaksite ka selles küsimuses aru anda. ja nüüd väga lühike konkreetne küsimus pangandusest eelmise aasta detsembris äh, ütles EBA, et äh, on vaja taaskapitaliseerida ühe koma kolmekümne kolme miljardi ulatuses. Äh, nüüd on see üheksateist miljardit. vahepeal juba suunati sinna neli koma viis, on tohutu lünk, mis näitab kvaliteediprobleemi, mida soovitab ESRB selleks, et vältida selliste asjade uuesti juhtumist, et need numbrid oleksid täpsed äärmiselt sellistes süsteemsetes, äärmiselt olulistes küsimustes. ja Marissa Mattias, palun. Eh, suur tänu, proua esimees, suur aitäh, proua härra Draghi, et te siin täna viibite, nüüd loomulikult, kui me räägime süsteemsetest riskidest, siis see on äh, lahutamatult seotud ka paljude teiste küsimustega, ma tahaksin vabandada, kui mõnda minu ideedest äh, olete te täna juba käsitlenud. nüüd äh, olukorrast hetkel Eurotsoonis. selgelt on näha, et finants turgude olukord, finantsasutuste olukord on otseselt seotud ka Eurotsooni liikmesriikide olukorraga. nii et kindlasti peame peagi veel võtma kasutusele riiklikke meetmeid, eriti just äh, Euroopa Liidu äärealadel. näiteks Bankia juhtum. Hispaania seisab silmitsi dilemmaga, mis on äh, oma natuurilt struktuurne nimelt kas pankijad rekapitaliseerida ja kui seda teha, siis ilmselt tegelikult äh, suureneb turgudepoolne surve riigi võlale veelgi või siis äh, teine variant äh, oleks panganduskriis. nii et selline olukord on tekkinud ka paljudes teistes ettevõtetes, nii et ühelt poolt siis nende enda varad, nende enda kohustused ja teiselt poolt riigi varad ja riigi kohustused, nii et mul oleks paar küsimust. esiteks, riigipankade maksejõulisus. on juba näidatud näpuga liikmesriikidele, nimelt et see oleks nagu nende vastutus. Uh, palun ärge rääkige nii pikalt, esitage oma küsimus. jah, ma nüüd esitan ka küsimused. minu küsimus oleks järgmine. kas teie arvates on liikmesriikidel võimalik ka kuidagi selliseid finantsprotsesse toetada ja samal ajal, et meil on keskpank, mis kontrollib Eurotsooni valuutat, lõpetangi, rohkem aega ei ole suur tänu, tuleksin siin teile meelde, et tegemist on ikkagi küsimustega ja mitte sõnavõttudega, nii et palun pidage seda ka järgmisel korral silmas. härra Draagi, palun. suur tänu, proua esimees, alustuseks tahaksin teid ja teie komisjoni õnnitleda selle kohta, selle osas, et te viitasite sellele, mida öeldi kaks aastat tagasi ja kõik me vastutame selle eest, et me tookord teid kuulda ei võtnud. nüüd esimene küsimus puudutab äh, siis TEX ja rekapitaliseerimist. nüüd äh, see konkreetne vastus, see on äh, riigisiseste järelevalveametite pädevusvaldkonnas, aga kui vaadata, mis on juhtunud TEX-iga ning samuti Bankiaga, siis me näeme, et kui meil tekib kiire vajadus rekapitaliseerimise järele siis äh, erinevad siseriiklikud järelevalveametid, äh, riigid laiemalt ja nii edasi, äh, tundub, et esialgu alahindavad seda probleemi, siis tulevad välja esimese analüüsiga, siis teise, kolmanda ja neljandaga. ja samamoodi on asjad käinud igal pool. põhimõtteliselt on kõik riigid käitunud täpselt samamoodi, nii et see on üleüldse kõige kehvem käitumisviis, sest et äh, lõppkokkuvõttes teevad nad seda, mida vaja, aga nad teevad seda võimalikult kallilt. nii et ma kutsuksin kõiki valitsusi üles seda silmas pidama. nii et äh, ilmselt on õigem eksida äh, alguses üle reageerides pigem kui liiga hilja. nii et pankade rekapitaliseerimise osas on pigem äh, mõistlikum siis üle reageerida ja öö, äh, olla liiga läbipaistev, kui et liiga vähe ja siis lõppkokkuvõttes kõik selgub öö, äh, väga valulikult. nüüd vastuseks teisele küsimusele. jah, tõepoolest öö, me loomulikult võime tulla välja vaheraportiga finantsstabiilsuse kohta Eurotsoonis. ja põhjus, miks seda raportit töötatakse välja just nii, nagu seda tehakse, on järgmine, nimelt see keskendub sellele, et äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teeb ka tihedat koostööd äh, EGONi komisjoniga, samuti institutsioonidega laiemalt, nii et see ei ole selline äh, kõikehõlmav üldine raport. nüüd pankija spetsiifiline küsimus. see läheb kokku sellega, mida ma enne juba ütlesin nii et tasub äh, ikkagi kohe alguses üle dramatiseerida. aga peamine õppetund äh, sellest oleks see, et tõesti on vaja veel rohkem tsentraliseerida pangandusjärelevalvet. eriti, mis puudutab äh, süsteemse tähtsusega suurte ettevõtete osas ja see ei tähenda ilmtingimata, et need peavad olema hargmaised ettevõtted, sest et pank ja tegelikult ei tegutse mitmes eri riigis, kuid ta on siiski siseriiklikult väga suure tähtsusega nüüd äh, viimane küsimus, kui ma sellest äh, õigesti aru sain. see puudutas seda, et mida keskpank saaks teha selleks, et leevendada panganduskriisi. ma möödaminnes viitasin sellele juba enne, me tegelikult oleme lühikese aja jooksul väga palju teinud, alandasime intressimäära kaks korda, ühtlasi kohandasime ka reservi nõudeid seda lep- ja seda kooskõlas ka mm, USA Föderaalreserviga. oleme korraldanud ka nii mõndagi muud, mida me oleme ka siin komisjonis varem arutanud. ühtlasi laiendasime ka mm, abikõlbulikkuse kriteeriume selleks, et saaksime abi pakkuda ka keskmise suurusega pankadele ja väikestele pankadele eelkõige kerkis esile eelmisel aastal põhiliselt üks probleem, nimelt äh, rahastamisvahendite vähesus. kas äh, sellest piisab, kui pangad hakkavad lihtsalt uuesti laenama? ei, kindlasti mitte, sest et äh, laenude andmist takistab kaks aspekti. esiteks see, et kuidas õnnest-, õnnestub pankadel vältida riske kui me vaatame eh, laenude voolu eh, paljudes riikides, eh, siis see ei ole endiselt kuigi aktiivne, sellepärast et riskid on liiga suured ja teiselt poolt kapitali vähesus. keskpank ei suuda nende kahe raskusega hakkama saada. või vähemasti riskist hoidumisega oleme hakkama saanud, aga see omakorda on seotud jällegi kapitali vähesusega. nii et me tegelikult selle teise poolega eriti midagi teha ei saa. <clears throat> suur tänu! ja suur aitäh ka sellest, et ütlesite, et, et peaksite parlamenti ka kuulda võtma siis, kui meie siin midagi ütleme, nii et äkki peaksite ka komisjonile ja nõukogule seda äh, üle kordama siin väga mitmetes dialoogiprotsessides, mis meil käimas on, eriti just kapitalinõuete direktiivi ja määruse osas nii et tahaksin veel kord rõhutada seda, mida te ütlesite läbipaistvuse kohta. nii et küllap oleks vaja ka seda põhimõtet rohkem mõningates liikmesriikides järgida. nüüd Marta Andreas, Alfredo ja Arlene McCarthy suur aitäh, minu esimene küsimus. kuidas te kasutate pankade stressiteste? eelmine aasta need läbi viidi, aga need ei aidanud ära hoida pankija juhtumit ega osanud seda ka ette näha, nii et äh, millist kasu neist me peaks, võiksime saada siis tulevikus? ja teine küsimus Hispaania Äh, probleem, Hispaania pangad on nüüd äh, sattunud sellistesse probleemidesse, mis tekkisid äh, kinnisvarabuumi ajal. ja miks mitte nendele pankadele ots peale teha? nagu eelmisel nädalal siinsamas parlamendis ka öeldi, miks peavad maksumaksjad maksma erasektori halvad otsused kinni? nii et kas me ei peaks siin võtma eeskujuks Iirimaad, erasektori laenust sai riigi, äh, erasektori võlgadest said äh, riigivõlad ja nüüd äh, lihtsalt hoitakse neid institutsioone vaevu elus. Alfredo, palun. Alfredo Belloni. suur tänu! hiljutised finantsraskused on näidanud, et on vaja äh, vähendada turgude volatiilsuse mõju ka äh, riigi võlakirjadele. ja me ei räägi mitte ainult pankadest, vaid ka näiteks äh, teistest finantsinstitutsioonidest. nii et kas oleks võimalik kuidagi takistada seda, et investorid ei müüks nende käsutuses olevaid väärtpabereid maha just siis, kui on kõige äh, ebastabiilsem olukord finantsturgudel. samal ajal kindlasti ei tohiks ka vähendada investeerimist kesk-, pikas ja pikas perspektiivis. Arliin, palun! kas te olete nõus paljude majandusanalüütikutega, kes ütlevad, et lühilaenene risk on seotud ka sellega, et hoiustajad võtavad pankadest raha välja, nii et põhimõtteliselt on tegemist siis paljude inimeste üheaegse raha väljavõtmisega. kolmkümmend kolm ähm, miljonit võeti veel, võeti välja näiteks Kreekas, Saksamaal ja Prantsusmaal, äh, samal ajal aga hoiuste arv äh, kasvas kuue koma kolme protsendi võrra nii et eh, millist eh, rolli näete te üle-euroopalisel hoiuste tagamisskeemil? millist kaitset on võimalik pakkuda meie hoiustajatele, kui kõige suurem risk tegelikult ei ole kaetud üleüldse hoiuste tagamisskeemiga, sellepärast et kõige suuremaks riskiks on devalveerimine Äh, nii et kas sellised skeemid kohalduks vaid Eurotsoonis ja mis juhtub siis, kui äh, terves süsteemis kõik pangad kukuvad kokku? jah, tõesti paar põnevat küsimust, millele saate vastata. Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse stressitestid tegelikult viiakse äh, läbi ka järgmis-, viiakse läbi juunikuus ja eelmised testid korraldati vist üle aasta tagasi. minu arvates see näitab seda, et siseriiklikud pangandusjärelevalveasutuse peavad tihedamat koostööd tegema ning samuti selle keskse süsteemiga, milline iganes see siis ka ei oleks. järelevalve suurem tsentraliseerimine kindlasti on vajalik, pank ja ka teised juhtumid näitavad seda väga selgelt. ilmselt on lihtsam hallata teatud äh, rekapitaliseerimise vajadusi, kui seda tehakse tsentraliseeritumalt. nii et äh, see oleks siis äh, peamine õppetund sellest olukorrast nüüd äh, teine küsimus, see on tõesti väga asjakohane. nimelt, äh, miks me kasutame ikka ja jälle maksumaksjate raha selleks, et äh, rekapitaliseerida panku ja täita neid auke, mis tekkisid erasektori ebaadekvaatsete otsuste tõttu kui me vaatame nüüd äh, tulevikku, siis me äh, usume, et just nimelt ähm, makrotasandi usaldatavusjärelevalve on vastuseks. see võimaldaks siis luua süsteemi, millel on kaks eesmärki. esiteks, mitte kunagi enam kasutada maksumaksjate raha selleks, et äh, lahendada äh, süsteemile oluliste finantsasutuste probleemi ning teiseks eesmärgiks on see, et mitte kunagi ei tekiks probleeme äh, maksetega, nagu pärast äh, Lehman Brothersi kokkukukkumist. nii et teie kindlasti siin komisjonis ka seda arutasite, kaks aastat tagasi rääkisite nendest tõelistest lahendustest, nii et äh, ma arvan, kui me vaatame tulevikku edasi, siis äh, ühelt poolt pangandusjärelevalve tsentraliseerimine ja teiselt äh, poolt äh, ka hoiuste tagamise skeemid. nüüd tihtipeale juhtub, et kui pankadele tehakse nii-öelda lihtsalt ots peale, siis äh, tekib maksejõuetusega probleem, kui ei kasutata maksu, maksumaksjate raha, siis kasutatakse ähm, võlausaldajate raha, põhimõtteliselt lihtsalt võlausaldajatele ei maksta tagasi. nii et äh, me oleme näinud, et kui nüüd sellist pankrotiolukorda äh, korralikult ei hallata, siis äh, levivad need probleemid terves süsteemis ja siis lõppkokkuvõttes sellisest kohalikust panganduskriisist saab üleüldine panganduskriis. nii et see oli ka peamine põhjus, miks liikmesriigid on valinud rekapitaliseerimise tee, mitte alati tegelikult, sest et mõningatel puhkudel on pangad lihtsalt ka kinni pandud, aga see on valitsuse otsus, nimelt äh, et äh, nad peavad ette nägema, kas sellest konkreetse panga raskustest võib tekkida äh, süstemaatiline probleemne olukord või mitte. võla äh, usaldajatele igal juhul siis nende raha tagasi ei maksta sellises olukorras. nüüd teine küsimus kas on mingi võimalus usaldatavusjärelevalve läbi vähendada äh, volatiilsust äh, riigi võlakirjade turgudel? me peame siin nii mõndagi silmas pidama. nüüd äh, võib-olla seda küsimust saaks tõlgendada siin läbi konkreetsete meetmete. see tähendaks, et põhimõtteliselt oleks riigi võlakirjade risk Äh, null, aga äh, sellele tuleb läheneda kindlasti väga ettevaatlikult. eriti arvestades Eurotsooni institutsionaalset raamistikku. nüüd peamine küsimus on järgmine, nimelt miks on tekkinud nii suur volatiilsust äh, turgudel, mis traditsiooniliselt olid üleüldse kõige stabiilsemad. ja siin me pöördume tagasi nende küsimuste juurde, millest ma alguses rääkisin, struktuuriline kriis, samuti eelarvekriis, äh, valitsemiskriis ja neid kolme aspekti tegelikult ei äh, nähtud nii olulistena enne finantskriisi. nii et need kolm aspekti suurendasid äh, volatiilsust kõikidel turgudel, sealhulgas ka riigi võlakirjaturgudel. nüüd äh, see, et inimesed võtavad korraga oma raha pankadest välja ja nii edasi, ma tahaksin vastata sellele kõigile, kõigele korraga, korraga. keskpank jätkab laenamist makse jõulistele pankadele. ja me hoiame oma likviidsuse piisaval tasemel tänu just nendele maksejõulistele pankadele. paar-kolm nädalat tagasi sattusime olukorda, kus pidasin, pidime neli Kreeka panka välja arvama oma rahapoliitika süsteemist, sellepärast et nad ei suutnud Äh, pakkuda meile oma rahapoliitilistes vahendites sobivaid äh, vastaspooli. Neil ei olnud lihtsalt piisavalt kapitali. nüüd aga need neli Kreeka panka on rahapoliitika äh, tehingutesse uuesti sisse võetud, nii et te näete, et keskpank on valmis alati tegutsema või tegelema maksejõuliste pankadega selleks, et likviidsus oleks alati tagatud esitati küsimus ka nende fondide suuruse kohta. ma põhimõtteliselt esitan küsimuse hoiustajate nimel, me siin äh, komisjonis räägime ikka ja jälle sellest, kuidas panku päästa, aga mida me teeme siis nende inimestega, kes tahavad pangast raha välja võtta ja kui nad seda ei tee, siis äh, nad riskivad sellega, et valuuta devalveeritakse ja seda riski ju tegelikult ei kaitsta öö, ähm, hoiuste tagatisskeemidega, ma räägin siis sel juhul, kui mõni riik astub eurotsoonist välja ja tegelikult osa sellest rahast liigub üleüldse eurotsoonist välja. me öö, hoiame ära seda, et inimesed raha välja võtavad läbi selle, et me tagame pankade maksejõulisuse ja hoiustajate säästud on kaitstud siis, kui meil on Euroopa hoiuste tagamisskeem, see tagab hoiused. aga põhimõtteliselt ma isegi ei oska öelda, kas üldse on juhtunud, tegelikult Eurotsooni alal hoiustajad ei ole oma säästudest ilma jäänud. jah, tõepoolest veel mitte, aga me räägime nüüd asjadest, mida me oleks pidanud tegema juba kaks aastat tagasi, nii et vaadakem siis nüüd tulevikku ja mitte minevikku. jah, sellega ma olen absoluutselt nõus ehk siis arutelu on läinud väga pikaks, meil on kaks küsimust veel ja me jõuame kiiremini hääletamise juurde, kui te vaiksed olete. ehk siis need, kes palun omavahel vestlevad, palun lõpetage see ja võimaldage teistel oma tööd teha. kaks küsimust, Sofi Infelt ja Hugo järgmiseks. Sofi, palun aitäh, proua esimees, saan teha väga lühidalt. kordan seda küsimust, mille ma esitasin rahadialoogi valdkonnas. ütlesite, et sellele saab vastata ainult siis, kui täidate Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesandeid. seega küsiksingi, kui oluline on äh, Hollandi hüpoteegisüsteemi suhtes äh, abi anda ning teiseks kas te olete rahul sellega, kas te olete saanud äh, piisavat ja usaldusväärset informatsiooni, esiteks äh, pensionikohustustega seoses ning teiseks pankadelt, kellel võiks olla süsteemset äh, mõju Euroopale, mis asuvad väljaspool Euroopat? aitäh, ma palun kolleegidel lõpetada omavahelised vestlused. me ei lähe enne edasi, kui inimesed on vaikselt palun lõpetage. ma hakkan teid nimeliselt te üles e, korrale kutsuma, kui te ei lõpeta. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Draagit ja tahaksin talle ühtlasi esitada kaks väga otsest küsimust esiteks äh, pankade kapitaliseerimise kohta. esimesel juunil jõustub Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ja me oleme saanud vastuolulist informatsiooni selle kohta, kas pankadel on võimalik seda fondi kasutada enda kapitaliseerimiseks. nii et võib juhtuda ju selliseid erakorralisi Äh, võib tekkida sellised erakorralised juhtumid, väga lühiajalised, nii et ma tahaksin teada, kas pangad siis saavad kasutada selle fondi vahendeid äh, enda kapitaliseerimiseks või mitte. teiseks, süsteemsete riskide kohta, kas te näete ette mingit mehhanismi järgmisel juhtumi puhuks, näiteks kui hoiustajad võtavad pankadest kogu oma raha äh, välja, nii et kas on siis selleks äh, olemas vahendid, et ikkagi majandus saaks edasi toimida? Well, as far as the first question is con-. jah, mis puudutab esimest küsimust, siis Hollandi keskpank on äh, andnud hoiatuse just sellega seoses, ehk siis nad tõesti tunnevad tõsist muret ning seega siis jälgime seda, milliseid samme nad ette panevad ja arutame neid ka ESRB järgmisel kindlasti äh, plenaaristungil juunil, võib-olla isegi varem äh, juhtkomitees. ehk siis äh, sellega tegeletakse. mis puudutab teist küsimust, enamus meist mõtlevad sellele peale EF, EFSF-i kogemust kuidas me saame tagada selle, et ESM töötab, me võime siin küll väga palju raha kokku panna, aga kui keegi sellele juurde ei tohi pääseda, siis äh, seda justkui meil isegi ei oleks. mitmetel põhjustel ja tänu varasematele halbadele kogemustele olen ma veidi optimistlikum selles suhtes, et ESM-i ka kasutatakse ning äh, üritatakse leida viise selleks, kuidas ESM-i abiga panku rekapitaliseerida. küsimus ei ole selle raha kasutamisel, rekapitaliseerimisel, aga kas seda võib teha otse, ilma valitsuste abita, kui valitsus kiidab heaks vastastikuse mõistmise memo ESM-iga, siis nad võivad kasutada seda pankade rekapitaliseerimiseks ja tõesti selle teemaga me tegeleme ja me ei taha varasemat kogemust korrata ja seega seoses ESM-i lepingule tahame me seda kasutada rohkem, nii et see oleks kasulikum, suur tänu! Viimane küsimus puudutas hoiustajaid. hoiustajad võtavad pankadest raha välja põhimõtteliselt on seesama küsimus, nagu mulle esitati ka varem, kas me kardame sellise tegevuse levikut, vastus on, et meil on kõik vahendid olemas, mis puudutab maksejõulisi pankasid. suur tänu! Sofi, sul oli ka teine küsimus peale hüpoteeke, kas polnud? kas see puudutas pensionifonde? see puudutas seda, kas te olete rahul sellega, kas te saate kõige piisavat informatsiooni pankade kohta väljaspool Euroopat ja ka kindlustusfondide kohta. ESRB on Euroopa Liidu mehhanism, mitte ainult euroala mehhanism. ma ütlesin varem, et äh, suurem äh, keskne lähenemine ja siinkohal ma äh, viitasin euroala pankadele, ehk siis vastan vaid osale küsimusest. informatsioon väljaspool euroala panku, kuid mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikides, siis selle informatsiooni me saame mis puudutab teisi pankasid, mis asuvad väljaspool liitu, siis me saame mõningat informatsiooni tänu koostööle teiste järelevalveasutustega. see jääb veidi SRB ähm, reguleerimisalast väljapoole kuid äh, meie oleme väga ambitsioonikad me soovime piisavalt varajast täielikku mõistlikku infovahetust ja see on meie eesmärk e SRB-s. ja nagu ma enne ütlesin, eriti mis puudutab euroala, siis äh, palju rohkem on võimalik ära teha selleks, et seda infot saada, aitäh aitäh äh, tulemast ja aitäh kõikide nende vastute eest, me läheme nüüd hääletuse juurde ning Aileen äh, täidab minu ülesandeid, annan teile paar minutit aega ennast ümber sättida, aitäh!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 palun neil, kes on lahkumas, äh, oma vestlus viia ukse taha, sest me oleme juba kümme minutit hilinenud ja meil on üsnagi palju äh, vaja hääletada. Äh, viime läbi testihääletuse, palun pange kõik oma kaardid sisse. ehk siis palun hääletage Is that okay? Everybody? Sorry, I was said those that haven't found the strength to press their button could Need, kes ei ole veel nupule vajutanud, palun äh, vajutage nupule ka. palun hääletage. kolmkümmend kolm häält juba. mina saan oma hääletuskaardi kahe minuti pärast, see äh, tuuakse mulle kohe. kolmkümmend kaheksa kaarti, kas on nii? 34. Four people still missing. ehk siis neli äh, häält on veel puudu, jah, ma panin teid juba kirja. okei okay., well shall we just go now? It's fine. okei okay. um,, what I propose to do? minu ettepanek on järgmine. hääletame füüsiliselt, äh, välja arvatud siis, kui tekib mingisugune probleem Äh, kompromisside puhul peab elektrooniliselt hääletama ja loodetavasti on see kiirem, ehk siis kui te olete sellega nõus, siis lähme selle juurde. Kratsa raport Euroopasse investeerimise atraktiivsus, äh, muudatusettepanek nelikümmend poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt. palun hääletage selle üle, ma tahan kontrollida. mina hääletan poolt, kas pole nii? hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt kakskümmend kaks vastu, see langeb ära ja aga me ei pea teksti üle hääletama, muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu võetud, kompromiss C poolt, see on lingvistiline, ehk siis me selle üle ei hääleta, see on lingvist-, keeleline muudatusettepanek. poolt, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, poolt, vastu võetud, jah, vastu võetud, äh, viiskümmend neli, poolt, vastu võetud, äh, kompromiss D, jällegi vastu võetud, viiskümmend seitse, poolt, vastu võetud, viiskümmend kaheksa, poolt, vastu võetud. suuline muudatusettepanek. ei, mitte see. viiskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kas kontrollime seda? poolt tundub, et nüüd on kõik poolt, see on siis vastu võetud ehk siis viiskümmend üheksat me ei hääleta, kuuskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu võetud. ehk siis siinkohal on osade kaupa hääletamine. esimene osa kuni finantstehingute maksustamisele globaalsel tasandil poolt, vastu, vastu võetud nüüd teine osa poolt, vastu, samuti vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, samuti vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt. kontrolliksin selle, palun hääletage, kuuskümmend seitse. kuuskümmend seitse hääletamine on lõppenud. viisteist äh, poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. kas me peame ka algset teksti? ei pea. me peame hääletama poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss F poolt. see on jällegi osade kaupa hääletamine tervitame Euroopa Keskpanga pikaajalist äh, ja nii edasi, kes on poolt, jah, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, ka samuti vastu võetud. nüüd äh, kompromiss G poolt vastu võetud, seitsekümmend neli poolt samuti vastu võetud, seitsekümmend viis poolt kontrolliksime selle üle. mulle tundub, et võtsime selle vastu, kuid kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend viis. jah, ma panen selle kirja. see on tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt. see on vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt vastu, samuti vastu võetud seitsekümmend kaheksa, poolt vastu, vastu võetud. Äh, lõige seitseteist, äh, kes on selle poolt, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, poolt, tagasi lükatud. nüüd äh, originaaltekst, äh, lõige kaheksateist vastu võetud. nüüd kaheksakümmend, kaheksakümmend üks on identsed, kes on poolt? palun tõstke käsi, kes on poolt, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, samuti vastu võetud äh, muudatuse kompromissettepanek H, kes on poolt vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt vastu võetud, kompromiss I äh, vastu võetud, kompromiss J. jah, siin on äh, osade kaupa esimene osa, kes on poolt vastu võetud ning teine osa puudutab vaid seda ühte lauset, kes on poolt, samuti vastu võetud kaks suurt fraktsiooni toetavad seda. nüüd üheksakümmend kolm vastu võetud, üheksakümmend neli vastu võetud, üheksakümmend viis vastu võetud, üheksakümmend kuus vastu võetud, üheksakümmend seitse vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, vastu võetud, üheksakümmend üheksa, üheksakümmend üheksa, palun tõstke käsi, kes on poolt. seda peame kontrollima, üheksakümmend üheksa, elektrooniline hääletus, palun. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud nüüd äh, originaaltekst, kes on poolt, vastu võetud, nüüd põhjenduspunktid. kas me võiksime plokina hääletada ühest kaheksani? Ah, vabandust, peame ka muudatusettepanekut sada hääletama, kes on poolt? muudatusettepanek sada, jätsin selle vahele. Alde, kas te olete poolt või mitte? tagasi lükatud, tundub see on tagasi lükatud, sest kõik on selle vastu. nüüd äh, originaaltekst, kes on poolt, vastu võetud. nüüd, kas need põhjenduspunktid üks kuni kaheksa võiks plokina hääletusele võtta, kes on poolt, vastu võetud. nüüd äh, originaaltekst äh, kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend neli, jah, vastu võetud, siis muudatusepanek üheksa, tundub, et ta on tagasi lükatud, aga kontrollime seda elektrooniliselt jällegi kakskümmend kolm ja kaheksateist on tagasi lükatud. nii, mille juurde me nüüd läheme? suuline muudatusettepanek, muudatusettepanek kümme, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, samuti vastu võetud. nüüd originaaltekst, kes on poolt, vastu võetud. kaksteist, poolt, vastu võetud. kolmteist muuda-, suuline muudatusettepanek? ma ei hääletanud äh, põhjenduspunkti B, ei, me hääletasime seda. ma teen väga kiiresti. kolmteist on tagasi võetud. Sven on selle tagasi võtnud. Äh, äh, hääletame siis originaalteksti, kolmteist põhjenduspunkt vastu võetud, neliteist, kes on poolt tagasi lükatud, viisteist, kes on poolt, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu võetud, üheksateist langeb ära, originaaltekst või mitte, ei, läheme kahekümnenda juurde, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu võetud, kakskümmend kaks, vastu võetud, kakskümmend kolm tagasi lükatud, kakskümmend neli, kes on poolt, tagasi lükatud, kakskümmend viis, kes on poolt, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend üheksa, suulise muudatusettepanekuga, see on teil olemas, see on siis vastu võetud, kolmkümmend, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend kaks, vastu võetud, kolmkümmend kolm, samuti vastu võetud. jah, äh, meil on vaja teha põhjenduspunkt J, kes on poolt? kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud originaaltekst ühenduspunkt L vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, samuti vastu võetud originaalteksti ei ole vaja hääletada, äh, põhjenduspunkt N, kompromiss äh, JA, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, vastu võetud, ja siis arvamused, me peame lihtsalt hääletama ühte, see on ITRE komisjonilt, äh, palun tõstke käsi, kui te olete poolt kontrolliksin selle, sest see on teistsugune kombinatsioon. Your group's in favor, no? Uh, uh, kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. Äh, siis äh, muudatusettepanek neli EKRE-lt, see on samuti vastu võetud. ITRE neli ITRE neli, kontrollime. muudatusettepanek neli ITRE komisjonilt. ma arvan, et me oleme selle vastu, kõik on vist vastu. kakskümmend seitse vastu, kaksteist poolt, see on tagasi lükatud. siis muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. kõik ülejäänud on kaetud kompromissiga, nagu te näete, siis lõige neliteist see on osade kaupa hääletamine. esimene osa kuni äh, S-ini, kes on poolt, see on vastu võetud ning teine osa on tagasi lükatud. ja nüüd tuleb päris palju ITRE punkte. võtame need järjest, sest siin on teatud muutusi. viisteist ITRE-t, kes on poolt? vastu võetud kuusteist, kes on poolt, tagasi lükatud, seitseteist, vastu võetud ja kaheksateist, vastu võetud, üheksateist, vastu võetud. ja nüüd äh, regikomisjonilt äh, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu võetud, kaks, tagasi lükatud, kolm, vastu võetud või me seda kont-, kontrollime number kolme. ja tulemused on järgmised. ja see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, üheksateist poolt. nüüd siis muudatusettepanek neli regikomisjonilt, kes on poolt? vastu võetud. seitse regikomisjoni muudatusettepanek number seitse, vastu võetud, vaid üks fraktsioon oli selle vastu. nüüd äh, regikomisjoni äh, muudatusettepanek üksteist vastu võetud, kolmteist äh, suulise muudatusettepanekuga, see on samuti vastu võetud, neliteist tagasi lükatud, kuusteist samuti tagasi lükatud, seitseteist tagasi lükatud, kui te toetate, siis on see niikuinii vastu võetud, enne olite selle vastu, nüüd seitseteist. kõik on korras. seitseteist, kes on poolt? näidake selgelt, palun. vastu võetud. kaheksateist suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu võetud. ja siis lõplik hääletus, teeme selle elektroonikul, elektrooniliselt äh, muudetud tekst, hääletamine on alanud. Okay. So it is adopted by see on vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kolm vastu ja neli erapooletut. Lähme järgmise punkti juurde. okei okay.. So we now are moving, moving on to nüüd jätkame proua Okani raportiga, ma lihtsalt kontrollin, kas mul on viimane versioon. You can correct me if, if not you can correct me because it's the version I have. kui mitte, siis korrigeerige mind, sest et see on versioon, mis mul on. kas me oleme valmis, alustame kompromiss A, kes on poolt? vastu võetud eh, kohe kompromiss B-ni, kes on poolt, vastu võetud kompromiss C, kes on poolt, vastu võetud kompromiss D, kes on poolt, vastu võetud muudatusettepanek viisteist äh, poolt. muudatusettepanek viisteist poolt. see on samuti vastu võetud seitse, seitsekümmend viis. kes on poolt? seitsekümmend viis. tagasi lükatud äh, kompromiss E, kes on poolt? kaheksakümmend kaks, kes on poolt? tagasi lükatud, aga kontrollime kaheksakümmend kaks, kontroll. Yes, so that is reject-. tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu, üheksateist poolt, mulle tundus, et see oli üsna tihe rebimine ja nii oligi. kompromiss F, kes on poolt? selgelt vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, üheksakümmend seitse tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. üheksakümmend seitse. vist äh, sama häälte arvuga, aga tahaksin lihtsalt kontrollida. okei okay., the vote's closed. hääletamine on lõppenud. kaheksateist, kakskümmend kolm, mitte päris täpselt sama. üks hääl läks teistmoodi. kompromiss G, kes on poolt, vastu võetud kompromiss H, kes on poolt, muudatusettepanek äh, kakskümmend, kes on poolt, vastu võetud vabandust, tahaksite, et kontrolliksime hashi? hea küll, seda võib kontrollida. aga see minu arust on vastu võetud, aga kontrollime. jah. The vote closed. hääletamine on lõppenud, kolmkümmend üks poolt, üheksa vastu, nii et selgelt vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu võetud, sada seitse poolt tagasi lükatud, siis on sada kümme, kes on poolt. kui seitsekümmend seitse on vastu võetud, hea küll, kompromiss H võeti vastu, nii et sada üksteist siis, kes on poolt, vastu võetud, sada kaksteist, kes on poolt, samuti vastu võetud, sada viisteist, kes on poolt, vastu võetud ja seda me ei tee, sest et see lükati tagasi sealt eest kümme juurikomisjonilt, kes on poolt, vastu võetud vist jah, lükati tagasi, sest et tundub, et käemärke muudeti, kontrollima me vist ei hakka, jaa, kontrollime. proua esimees, palju õnne, te liigute edasi väga kiiresti, aga mul on tunne, et tõlgid ei suuda ikkagi päris nii kiiresti tõlkida ja me siin äh, kaome nendes numbrite sisse ära, väga tore, me võidame aega, aga aga üritagem siiski ühendada mõlemad. proua esimees ütleb, et kõigil on hääletusnimekirjad olemas, aga isegi koordinaator teinekord enam ei tea, kus me täpselt oleme, üritan siis aeglasemini teha. Close it, yeah, let's close. He is seventeen. seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu. selgelt tagasi lükatud, jätkame üheteistkümnega see on samuti tagasi lükatud, äh, kompromiss I, kes on poolt, see on selgelt vastu võetud, äh, muudatusettepanek sada kaheksateist, poolt, tagasi lükatud, sest kaks suuremat fraktsiooni hääletasid vastu, kompromiss J, kes on poolt, vahele jäi sada üheksateist, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss J kes on poolt, see on samuti vastu võetud. kas te tahaksite seda kontrollida? ei jah, tundub, et sobib. see on vastu võetud üsna selge häälteenamusega. sada kakskümmend üks, kes on poolt, samuti vastu võetud. kontrollime. hääletamine on lõppenud kaks inimest ei ole hääletanud, kui te tahate hääletada, enne kui ma selle sulgen. ja nüüd võib sulgeda. kuusteist poolt, kakskümmend kolm vastu, kakskümmend neli vastu. tagasi lükatud kompromiss K, kes on poolt? vastu võetud, sada kakskümmend kolm. samuti vastu võetud kompromiss L, kes on poolt, vastu võetud kuusteist töökomisjonilt, kes on poolt, samuti vastu võetud, kompromiss M vastu võetud, sada kaks, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, samuti vastu võetud, kompromiss N, kes on poolt, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu võetud, sada kolm viis, kes on poolt seepärast, sest me võtsime kolmkümmend nelja vastu, sada kolmkümmend seitse teeb hääletamist, see on tehniline. nii et põhjenduspunktid nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? tahame seda kontrollida. nii et kolmkümmend viis. ma arvan, et see on üsna selgelt vist tagasi lükatud. jah, tagasi lükatud. tööhõivekomisjoni muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu võetud. härra Klute, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, ta on samuti vastu võetud. üks A kolmkümmend seitse härra Klutelt. seda hääletame nüüd siis, kui seitsekümmend üks on vastu võetud, kas me selle võtsime vastu? ilmselt mitte hääletame siis igaks juhuks kolmkümmend seitse, tagasi lükatud igal juhul, kaks, kes on poolt, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu võetud, nelikümmend üks on tagasi lükatud, nelikümmend viis, kes on poolt, tagasi lükatud, nelikümmend seitse, kes on poolt samuti tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, üks Jürilt, kes on poolt, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend üheksa, seda me ei võta. ja ülejäänud jääb ära, nii et jah, tööhõive kolm, kes on poolt, vastu võetud vist, aga kontrollime hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud vist. jah, kakskümmend kaks vastu, kakskümmend üks poolt. viiskümmend üks, kes on poolt? vastu võetud, viis, kes on poolt? vastu võetud, neli tööhõivekomisjonilt, tagasi lükatud vist, kuus, kes on poolt? vastu võetud, seitse, kes on poolt? vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu võetud. nüüd lõpphääletus. elektrooniliselt hääletus on avatud. seadusandliku resolutsiooni tekst kõigepealt. jah, hääletus on avatud. hääletamine on suletud. kolmkümmend viis poolt, neli vastu, kaks erapooletut ja nüüd siis hääletus kolmkümmend kuus, härra Klints samuti on poolt. ja nüüd selles on ka resolutsioon hääletamine on seadusandliku resolutsiooni osas avatud. sulgen hääletuse. jällegi kolmkümmend seitse poolt, neli vastu, kaks erapooletut. palju õnne! Thank you. Uh, we're going to take the vote now if you would like to take your places. jätkame nüüd hääletusega. võtke kohad sisse. esimene, mida hääletame, on muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt? vastu võetud. Äh, seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu võetud. seitsekümmend viis plokina. kas saab võtta seitsekümmend viis, sada nelikümmend viis ja kuuskümmend kuus plokina? jah. seitsekümmend viis, sada nelikümmend viis, kuuskümmend kuus plokina, mida teevad liberaalid? andke märku, nemad on poolt, siis on see vist vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. jah, ma tean küll, aga. no I am against, okei okay.. Uh, I can also check how many people are voting. saan samal ajal ka kontrollida, palju inimesi hääletab, ainult kolmkümmend kuus inimest on hääletanud. kaks inimest peaks veel hääletama. sulgen nüüd hääletuse, kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, nii et vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu võetud kompromiss D, kes on poolt, samuti vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu võetud. sada kümme, tagasi lükatud, aga kontrollime. sada kümme And yes, that is clearly rejected. selgelt tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu, kolmteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, kolmteist poolt, kompromiss G, kes on poolt. see, ma pean siiski võtma saja üheteistkümne, kes on poolt. kas liberaalid hääletavad poolt, kelle otsa ma pean vaatama? vaatan sind nii et see on tagasi lükatud, aga kas kontrollida või mitte, kontrollime. okei okay. uh,. It is rejected. see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks vastu üheksateist poolt, kompromiss G, kes on poolt, selgelt vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend, kes on poolt tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm, vastu võetud, seitseteist, tagasi lükatud, kaheksateist, kes on poolt, samuti tagasi lükatud, üheksateist, kes on poolt, samuti tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend üks. tahate kontrollida sada kolmkümmend kaheksat? hea küll. ei, tahate kompro-, kontrollida kompromiss I-d? kontrollime kompromiss I-d. hääletus on avatud. Closed, jah yeah.. nüüd on suletud. ma arvan, et see ei olnud väga tihe, kolmkümmend poolt, kaksteist vastu. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt? tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss IA, vastu võetud, sada või kakskümmend neli raportit, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend viis, vastu võetud, te olete vastu ju, siis on tagasi lükatud. jah, kakskümmend viis kakskümmend viis, sellele te olete vastu, nii et see on tagasi lükatud kakskümmend kuus. samuti tagasi lükatud. kompromiss IB, kes on poolt, selgelt vastu võetud, kompromiss J, kes on poolt, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend üheksa, vastu võetud, kolmkümmend, vastu võetud, identne saja neljakümne kuuekümne, et järgmine kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. kompromissi ot-, hea küll, kontrollime, aga ainult üks fraktsioon hääletab vastu, igaks juhuks, kui tahate kontro-, et kontrollime, siis teeme seda. kolmkümmend üks, kontroll. vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu erapooletuid ei ole. kompromissi Ott A, kes on poolt, vastu võetud. nüüd põhjenduspunktid kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend seitse poolt vastu võetud, Jüri üks poolt vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt vastu võetud, kolmkümmend üheksa vastu võetud jah, aga ainult üks fraktsioon on vastu, mina olen siin üleval, teie olete seal all, aga igaks juhuks võib ju kontrollida. ma arvan, et enamus on sama, ma võin küll eksida, aga ma arvan, et numbrid on samad. ja siin on viik kakskümmend üks, kakskümmend üks. ehk siis tagasi lükatud härra Klints, kas teie hääletus, kas teil on olemas nüüd kaart? kolmkümmend üheksa poolt. vist vastu, teie olete poolt. Teie olete poolt, nii et see on vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt? tahate kontrollida kolmekümmend üheksat, hea küll, kontrollime Vote is closed. hääletamine on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend kaks vastu, kakskümmend üks poolt. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? tundub, et peame kõiki neid nüüd kontrollima. kontrollime neljakümmet. see on seal kakskümmend viis poolt, viisteist vastu nelikümmend üks, kes on poolt? selgelt vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt? vastu võetud. nelikümmend neli. kontrollime. They're close of all rounds. 2019-20. Who's against? Yeah, so it's rejected. tundub, et tagasi lükatud. kus me oleme nüüd jõudnud? nelikümmend viis kes on poolt? vastu võetud. Viki, sa palud mul kontrollida siis, kui sinu fraktsioon on millegi poolt, nii et otsusta ära, kuidas sa hääletad. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss kõh, kes on poolt, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt selgelt vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, tagasi lükatud, vist, see on selgelt tagasi lükatud, kompromiss L, kes on poolt, vastu võetud, viiskümmend üheksa, vastu võetud, aga kontrollime. viiskümmend üheksa. kuna see enamus ei olnud just selge. vastu võetud, kuuskümmend kes on poolt, tagasi lükatud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss M, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend neli, kes on poolt, tagasi lükatud, viis, kes on poolt, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu võetud, kuus, see on sama, mis kuuskümmend viis, seega vastu võetud seitse ja kuuskümmend seitse, mis on samad nõuavad kustutamist, kes on poolt? vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. kaheksa, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu võetud. hea küll, kontrollime. kümme kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, nii et see on vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. ja siis kaks lõpphääletust elektrooniliselt, esimene puudutab muudetud kujul teksti. kas nüüd võib hääletamise sulgeda? jah hääletamine on suletud, kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu, neli erapooletut ja nüüd äh, seadusandliku resolutsiooni hääletus elektrooniliselt kas sa tahad seda teha enne või pärast hääletamist? ei, ma, mulle tundus, et sa oled teise juba ära teinud, kõik ei ole veel hääletanud. ainult kolmkümmend kuus häält on antud. jah, lõpetame, kui nad ei taha hääletada, siis see ei ole minu probleem. nelikümmend kolm poolt, kaks vastu, kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, kolm erapooletut. ja nüüd annan sõna härra Lambertsile. Sofi ja mina tahaksime paluda komisjonilt mandaati alustada läbirääkimisi nõukoguga see vist ei ole eriti vastuoluline küsimus, aga Taani eesistuja on avaldanud tõsist soovi sellega ühele poole saada Confirmed by you, Mrs Okuni. proua Okuni, kinnitus teie poolt. Philippe Lambert. ja nagu Philippe Lambert just ütles, siis ma tahaksin, et me hääletaksime siin meie mandaadi äh, üle läbirääkimisteks nõukoguga, see puudutab siis äh, eelmist raportit komisjon saab selle ehk üle kinnitada ja läbirääkimised algavad, seal on juht, raportöörid ja variraportöörid ja kui see on teile sobiv, siis äh, nende kahe raportiga oleme ühel pool. esimese kolmepoolse läbirääkimise kuupäev on neljas juuni. see on ühine läbirääkimine äh, sotsiaalse ettevõtluse fond ja riskikapitalifondid mm.. olime shall we move on to the next vote, which is jätkame järgmise hääletusega. härra Klüüte raporti juurdepääs põhilistele pangateenustele. alustame kompromissi A-st, kes on poolt? vastu võetud äh, muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. originaalteksti hääletame siis, kes on poolt selgelt vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, samuti vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, selgelt vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss J, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss I, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu võetud, samuti kompromiss L, kes on poolt, samuti vastu võetud, kompromiss M, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss N, kes on poolt vastu võetud, kompromiss O, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss P, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss Q, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss S, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss T, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss U, kes on poolt vastu võetud, kompromiss V, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss topelt V, kes on poolt, hakkavad sa-, otsa saama tähestiku tähed, nüüd sada üheksakümmend viis Silvi Gulaarilt, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss X, kes on poolt, vastu võetud, kakssada, kes on poolt tagasi lükatud, seega originaaltekst, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss Y, vastu võetud, kompromiss Z, vastu võetud, kompromiss AA, vastu võetud, kompromiss AB, vastu võetud, kompromiss AC, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada üheksateist, kes on poolt, tagasi lükatud, seega originaaltekst, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss AD, vastu võetud, kompromiss AE samuti vastu võetud. nüüd muudatusettepanek, originaaltekst, tsitaadid üks kuni kümme, kes on poolt, vastu võetud, muudatusettepanek üks härra Klutelt, samuti vastu võetud kompromiss AF, vastu võetud kompromiss AG, vastu võetud kompromiss AH, vastu võetud muudatusettepanek neliteist samuti vastu võetud, kompromiss ai vastu võetud. kaheksateist ja üheksateist, mis on identsed. kes on poolt, vastu võetud. originaalteksti siis ei võta, kakskümmend, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss aj, vastu võetud, kompromiss ak, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt tagasi lükatud. algteksti siis ei ole ikkagi vaja. kakskümmend kuus, kontrollime seda. Yeah, I, I had you at the end. There's some people left now. Yeah. Okay, I'm closing now. That is yeah, clearly rejected by 23 see on selgelt tagasi lükatud, kakskümmend kolm viisteist, AL, kes on poolt? vastu võetud, kompromiss AM, kes on poolt, AM, kes on poolt vastu võetud, AO, kes on poolt, AP, kes on poolt vastu võetud, AR, kes on poolt vastu võetud. kas me peame viiskümmend viis võtma, jah, viiskümmend viis tagasi lükatud. kas me peame soovituse M antakse, see ei loe, AS, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. elektrooniline hääletus, muudetud kujul tekst, hääletus on avatud. hääletamine on suletud. kolmkümmend seitse poolt, kaks vastu, erapooletuid ei ole, palju õnne! kui ainult kõik hääletused saaksid olla sellised. siin saavutati palju häid kompromisse minu arvates. nüüd on ainult äh, kaks hääletust veel teha ja kell on viie pärast üksteist. nüüd härra Skikluna arvamus Euroopa kodanike ja ettevõtete kakskümmend peamist ühisturu toimimisega seotud mureküsimust. kompromiss A, kes on poolt? vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu võetud. viis, kes on poolt? tagasi lükatud vist, aga kontrollime, sest et mõned inimesed on nüüd saalist lahkunud. kontrollime muudatusettepanekut viis hääletamine on suletud. seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu, seega tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu võetud, seitse, kes on, see on osade kaupa. esimene osa Believes towards unemployment and poverty, kes on poolt, tagasi lükatud, teine osa Stressis solidarity and democracy, see on samuti tagasi lükatud kaheksa härra Skiklunalt, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, jällegi osade kaupa, jälle osade kaupa, is concert basic foodstuffs, tagasi lükatud, teine osa, kolmas lause, kes on poolt, see on selgelt vastu võetud. kolmteist tagasi lükatud, kompromiss C, kes on poolt, vastu võetud. lõige neli, algtekst, kes on poolt, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu võetud. üheksateist, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud. kakskümmend siin on suuline muudatusettepanek, aga see on vist teil ees, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt. mida teevad liberaalid? tagasi lükatud sellisel juhul. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend kuus, vastu võetud, kakskümmend seitse see on vist vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. kakskümmend kuus. ei, kakskümmend seitse siiski. kakskümmend seitse, hääletus on avatud kahekümne seitsme üle. Um, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt? samuti vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend üks suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, suulise muudatusettepanekuga, vastu võetud, lõpphääletus. elektrooniliselt hääletus on avatud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kolm vastu, kaks erapooletut selgelt vastu võetud. palju õnne härra Skikluunale. okei, that's good, okei okay.. jaa, okei okay.. So now we are gonna take nüüd toimub hääletus äh, härra Lambertsi raporti üle üle-euroopaline energ- ja äh, äh, energiainfrastruktuuri otsuse number sa-, üks, kolm, kuus, neli kehtetuks tunnistamine kõigepealt raportööri muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu võetud, nelikümmend viis, vast-, see on vastu võetud. nelikümmend kuus on äh, vastavuses, see on samuti vastu võetud, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss A osade kaupa, siin on tegelikult kolm äh, esimene osa where appropriate energy infrastructure categories, kes on poolt, tagasi lükatud, teine osa Äh, project involving at least one member state experiencing, kes on poolt, see on vastu võetud. kas te tahate seda kontrollida? ja ma teadsin, et te seda soovite, aga minu arvates on see vastu võetud. He's gone, he's gone. jah, that is adopted. vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu. kolmas osa, mis on üle jäänud, kes on poolt? vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, samuti vastu võetud, ülejäänud langevad ära, kümme, kes on poolt, vastu võetud, kuuskümmend neli, tagasi lükatud, kuuskümmend viis, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, vastu võetud, kuuskümmend seitse, vastu võetud, üksteist, tagasi lükatud vist, aga kontrollime, üksteist. jah, tagasi lükatud, kakskümmend üks vastu, seitseteist poolt. kuuskümmend kaheksa sellisel juhul, kes on poolt? samuti tagasi lükatud peaaegu kõik on selle vastu, aga kas te tahate seda kontrollida? hea küll, kontrollime, kuuskümmend kaheksa. Ah, it's a difference. Nineteen. üheksateist poolt, kaheksateist vastu. see on vastu võetud. jah, see on vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? vastu võetud. kolmteist, kes on poolt? vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes on poolt? tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt? vastu võetud. viisteist, kes on poolt? viisteist. andke märku, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt? kontrollime seitsekümmet. Yeah, it's 21 to 17 kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, nii et see on vastu võetud. kuusteist, kes on poolt? vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt? tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, sellisel juhul, kes on poolt? see vist on vastu võetud, jah, selgelt vastu võetud. seis-, seitseteist, seda me ei võta. kaheksateist, kes on poolt? vastu võetud kontrollime. ja vastu võetud kakskümmend poolt, kaheksateist vastu. seitsekümmend kolm, kes on poolt? seitsekümmend kolm. tagasi lükatud. seitsekümmend neli. tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt? tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt? vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt? tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt? kaheksakümmend kolm, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? kakskümmend, andke märku. vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes on poolt? tagasi lükatud, aga kontrollime, sest et siin on osad käed, mis näitavad eri suundades. Mhm. kaheksakümmend neli, kontroll. tagasi lükatud. kakskümmend üks raportöörilt, kes on poolt? vist sama, aga kontrollime. kakskümmend üks, hääletus on avatud. sulgen hääletuse. seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, nii et see on tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, samuti vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt samuti tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt? tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt? ei saa seda veel blokineda. üheksakümmend üks, mis te teete selles osas? vastu võetud. üheksakümmend kaks, kas te palute mul seda teha plokina? ma arvan, et seda me teha ei saa. üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt? samuti vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud üheksakümmend neli, kes on poolt, tagasi lükatud üheksakümmend viis, kes on poolt. kontrollime seda, üheksakümmend viis, see on ilmselt vastu võetud jah, sulgen selle nüüd, üheksateist poolt, kaheksateist vastu, nii et see on vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, tagasi lükatud. sada, kes on poolt, vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu võetud samuti. kakskümmend seitse, kes on poolt tagasi lükatud, aga kontrollime seda, kakskümmend seitse. hääletus on suletud, kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, nii et tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? samuti tagasi lükatud. sada kaks, kes on poolt? tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kolmkümmend on tagasi võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu võetud, kaks, kolmkümmend kaks, kes on poolt? tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid kolmkümmend kolm, kes on poolt? vist vastu võetud, jah, vastu võetud, aga kontrollime siiski, minu arust on see vastu võetud. Uh, kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu, nii et vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt? kolmkümmend neli. vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt? kontrollime, kontrollime, kolmkümmend viis. hääletus on avatud. hääletus on suletud, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, nii et see on vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? tagasi lükatud samuti. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend, kes on poolt, tagasi lükatud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu võetud, nelikümmend kaks, vastu võetud, nelikümmend kolm, vastu võetud, nelikümmend neli, vastu võetud ja lõpphääletus, muudetud kujul tekst, elektrooniline hääletus enne kui me läheme viimase hääletuse juurde, tahaksin teid tänada, tahaksin teid tänada selle väga tõhusa viisi eest, kuidas te täna meie tööd juhtisite. I don't, I, I will, I will apologize because maybe I was a little bit Äh, vabandan, kui ma ehk olin inimeste jaoks liiga kiire, aga need nimekirjad olid teil ees. Äh, tahtsin, et äh, pärast ühte-teist sellega ühele poole saaksite, nii et olen siin olnud edukas lõpphääletus, muudetud kujul tekst elektrooniliselt, hääletus on avatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu ei olnud keegi, kaks erapooletut ja nüüd seadusandlik resolutsioon, hääletus on avatud. kaks veel peavad hääletama, ma sulgen hääletuse, nelikümmend, kolmkümmend neli poolt, kedagi vastu ei olnud, kaks erapooletut, palju õnne härra Lambertsile. ja suur aitäh koostöö eest hääletamise käigus ja vabandan, kui tegin seda mõnede jaoks liiga kiiresti. aga lõppkokkuvõttes saime me asjad tehtud, suur aitäh, midagi teatada ei ole. okei okay., well that's some clear, I am gonna because I was Right. The, uh... hästi. Point eighteen. meil on järgmine päevakorrapunkt number kaheksateist Euroopa Liidu liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem ma arvan, et proua Pelts võiks siis teha sissejuhatuse sellesse teemasse. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tõesti väga lühidalt äh, teha ülevaate sellest, miks on üldse vaja äh, seda ümber sõnastada kõigepealt tahaksin väljendada oma toetust komisjoni ettepanekule, et nad on juba viinud sisse kõik muudatused, mis võimaldavad ähm, võimalikult täpselt reguleerida seda valdkonda nüüd uuesti sõnastamine. septembris kaks tuhat üksteist me tegelikult juba kiitsime heaks ema- ja tütarettevõtteid käsitleva direktiivi ning ühtlasi ka raporti ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohta. ja äh, sel aastal jõudis Euroopa Parlament ka järeldusele, et me peame suurendama liikmesriikide vahelist maksualast koostööd ning ähm, maksustamisreegleid veelgi enam ühtlas, ühtlustama. maksudest kõrvalehoidumine ning äh, maksustamise vältimine äh, kujutab endast väga suurt saamata jäänud tulu ja see on eriti suure tähtsusega just praeguses eelarve äh, puudujäägi ja võlakriisi olukorras. maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise ning äh, tahtmatu maksustamise jätmise vastu on vaja äh, võidelda. ja me soovime siin uusi reegleid äh, maksude asendamise ja ebaseaduslike maksusoodustuste tegemise kohta ning ühtlasi ka püsiva tegevuskova kohta. osalusega seotud nõuded ja üleminekuperioodid on siin teemad, milles osas me oleme komisjoni ettepanekutega nõus. me tahaksime siin rõhutada lihtsalt Euroopa Parlamendi rolli direktiivi uuesti sõnastamisel, aitäh um.! Grazie, Miss Pelts um.... suur tänu. mul on suur rõõm rääkida siin ka malta keelt. nii et nüüd siis äh, härra Vannok, ei, tundub, et teid ei ole nimetatud variraportööriks, aga igal juhul aitäh. nüüd komisjon on teinud äh, ettepaneku direktiiv äh, ümber sõnastada, tõesti, äh, need on väga hinnatud jõupingutused, siiamaani väga see direktiiv ei ole parandanud seda, mis siseturul toimub intressimaksete ja litsentsitasude osas nüüd äh, mõningates liikmesriikides ähm, äh, tuleb äh, ettevõtte tulumaks ettevõtte tuludest maha arvestada automaatselt ja seega tekib topeltmaksustamise olukord. nüüd direktiivi eesmärgiks on täpsustada nende ettevõtete nimekirja, mm, kes võiksid saada maksusoodustusi seda tingimusel, et ettevõtted maksavad maksud ära oma asukohariigis või nii-öelda päritoluriigis, nii et see lähenemine on väga hea, aga seda tingimusel, et komisjoni tekstis ei jäetaks mingeid võimalusi maksudest kõrvalehoidmiseks. ja proua Kalb-Eltsi muudatusettepanekud selles osas on kindlasti samm õiges suunas. lisaks ka topeltmaksustamise kõrvaldamine see on väga tähtis selleks, et äh, aga teiselt poolt me ei tohiks lubada ka seda, et me võimaldaks äh, topelt mittemaksustamist, nii et see tähendaks, et teatud ettevõtted oleksid äh, täielikult maksudest vabastatud. nüüd plaanin samuti esitada muudatusettepanekuid sellesse raportisse ja ootan siis huviga meie koostööd variraportööriga, variraportööridega ja raportööriga suur aitäh, vabandan, et ma teile kohe sõna ei andnud, nüüd on sõna Svenil Roheliste nimel, palun. suur tänu. alustuseks ütleksin, et see, e-, see tuletab mulle meelde siin ema ja tütarettevõtjaid käsitlevat direktiivi, siin on samad inimesed äh, saalis ja tere tulemast meie klubisse ka raportöörile, me oleme ka varem teistes küsimustes koostööd teinud. loomulikult on kahetsusväärne see, et me ei ole, meil ei ole siin täielikult kaasotsustamisõigust, midagi oleks võinud siin ikkagi muuta, sest et viimasel korral olid parlamendi seisukohad väga jõulised, nõukogu aga ei tahtnud eriti minna kaasa kõige sellega, mida meie otsustanud olime põhimõtteliselt me aga mm, oleme rahul sellega, et selle teemaga tegeletakse, meile sobib ka komisjoni üldine suund ja ka raport on samm õiges suunas, kuid samas me peaksime tagama järjepidevuse ka teiste otsustega, mis me varem oleme teinud. esiteks oleks ilmselt hea see, kui siin äh, lisada selline üldine klausel, mille kohase üleskutse me tegime juba aprilli resolutsioonis, rääkides maksudest kõrvalehoidmisest ja maksupettustest. ja teiseks peaksime me olema ka järjepidevad oma hääletuse osas ema- ja tütarettevõtjate direktiivi osas, nii et peaksime ka siin valdkonnas võtma sisse miinimummaksumäära seda kõike on vaja seepärast, et me näeme, et nõukogus on käimas ikka jälle need samad arutelud, kus räägitakse siis teatud õigustest madalam või madalate maksudega riikides. me teame, et ju liikmesriikide maksusüsteemid ei lähe äh, eriti omavahel kokku, me teame, et kahtlustatakse ikka samu riike, Iirimaa, Ühendkuningriik, Luksemburg, Holland ja Belgia. kui me tahame, et meil on sama valuuta, siis peavad meil olema ka teatud ühtsed reeglid ja ehm, me peame ikkagi edasi pingutama ja mitte niimoodi, et me nüüd tegeleme majanduspoliitikaga, rahapoliitikaga, aga teatud valdkondades mingit edasiminekut ei toimunud, nii et parlament peaks oma eh, väga asjakohaste otsuste tegemist siiski jätkama ja ma olen nõus raportööri üldise suunaga, ma teen kindlasti ka mõned muudatusettepanekud selleks, et ka siin raportis me meie varasemad seisukohad kajastuksid, nii et kindlasti see osutub nõukogus konfliktseks teemaks, sest et seal nõutakse ühehäälsust selles osas. nii et nüüd põhiküsimus on siis see, et kas me liigume edasi suurema maksualase ühtlustamise suunas. aga kui selles suunas samme edasi ei hakata, ei astuta, siis ilmselt äh, võitleme oma elu lõpuni selle nimel, et äh, ikkagi sellise julmale maksudest kõrvalehoidmisele lõpp peale tehtaks. suur aitäh, mulle tundub, et äh, konservatiivide kõnelejad siin ei ole. ja meil ei ole ka rohkem sõnavõtjaid nimekirjas ja sel juhul äkki saaksime raportööri poolsed kokkuvõtvad sõnad. suur tänu, härra esimees esiteks tahaksin tänada kolleege väga huvitavate ja väärtuslike kommentaaride eest. vastuseks Svenile ma üritan selle raporti viia kokku ka meie varasemate seisukohtadega ema- ja tütarettevõtjate ning samuti äh, ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi osas ning loodetavasti siis nii komisjonis kui ka täiskogul suure enamusega seda raportit toetatakse. hästi. seitsmes juuni muudatusettepanekute esitamiseks. EKONi komisjonis hääletame me üheksandal juulil ja täiskogule läheb see septembris